ja välispoliitika kõrge esindaja ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus valimisprotsessi kohta Haitil. komisjoni nimel äh, esineb volinik Kretsu. proua, teil on sõna. So, uh, dear chairwoman Adina Valen, uh, dear lugupeetud proua president, lugupeetud härra minister, lugupeetud parlamendisaadikud, kõrge esindaja nimel rõõmustan siin võimaluse üle rääkida täna teiega Hiidist ning olulisest poliitilisest ja institutsionaalsest kriisist, mis on käimas Haiitil. olukord Haiitil on vägagi murettekitav ja meie arvates on täiesti põhjendatud see, et me täna sellest teemast siin räägime hiljuti otsustati edasi lükata presidendivalimiste teine voor, mis oli ette nähtud kahekümne seitsmendaks detsembriks ja siis oli see plaanis kahekümne neljandal jaanuaril ning nüüd on alganud Haitil ebastabiilsuse periood ning täielik ähm, vaakum. Haiti rahval on õigus demokraatlikult valida oma juhid üleüldse on Haiti Haitil väike osalusprotsent valimistel ning institutsioonidesse ei suht-, ei suhtuta hästi ning äh, süüdistused levivad valimispettuse osas. ajutine valimisnõukogu äh, sealt on pidanud mitmed liikmed tagasi astuma ning äh, vägivald on eskaleerunud, paraku on mitu inimest juba hukkunud ja kõigest sellest tulenevalt on otsustatud valimised edasi lükata. mul ei ole ilmselt vaja rõhutada seda, et selline millise olukorra toob kaasa selline olukord riigis nagu Haitis, Haitil, kus levib tohutu vaesus ning riik on üleüldse väga haavatav. kriis on pannud ohtu kõik pingutused, mis on tehtud Haiti ülesehitamiseks pärast kahe tuhande kümnenda aasta äh, katastroofiliste tagajärgedega äh, maavärinad. Euroopa Liit on äh, samuti panustanud väga Haiti arengusse. Euroopa Liit saatis valmisvaatlusmissiooni sinna juulikuus, mida juhtis Helena Valenciano ja ma tahaksin tunnustada tema tehtud tööd, nad pakkusid Haitile midagi, mis oli neile täiesti katasaamatu, ehk siis täiesti sõltumatu analüüse valimiste kohta. Euroopa Liidu valimisvaatlusmissioon täheldas mitmeid rikkumisi, kuid jõudis samas järeldusele, et ei toimunud kahekümne viiendal oktoobril mingisugust massilist valimispettust ning ähm, presidendivalimiste esimese vooru äh, tulemused oli ja nende väljakuulutamine oli korrektne. kuid siiski kandidaat, kes ei võitnud esimest valimiste vooru, ei nõustunud valimistulemustega. Nad ei süü-, nad süüdistasid massilises valimispettuses konkurente ja mõjutasid seega oluliselt avalikku arvamust ning see viiski ummikseisuni. Haiti valijad ei ole saanud täielikult teostada oma poliitilisi õigusi, selle tõttu ei ole ka seitsmendaks veebruariks demokraatlikult valitud presidenti Haitil kuupäevaks siis, kui härra Martelli peab tagasi astuma või presidendi ametikohalt lahkuma nüüd ei ole ette nähtud selgeid reegleid, mis saab edasi, praegu läbirääkimised käivad Haitil, me kõik hoiame silma peal sellel, mis Haitil toimub. Karikomis on ka spetsiaalne lepitusmissioon selleks sinna saa-, saadetud ning on plaanis ka äh, teise, teisi missioone, me loodame, et valimisprotsess viiakse lõpuni ja et on võimalik äh, Haiti rahval äh, väljendada oma äh, tahet ja et viidaks lõpule protsess, mis sai alguse kahekümne viiendal oktoobril. Euroopa Liidu valimisvaatlejad oleksid väga suure tähtsusega selles kontekstis, ilmselt küll kokkuleppele lühemas plaanis ei jõuta ning üleminekuvalitsus satub raskustes oma legitiimsusega ning sellel oleks katastroofilised tagajärjed riigile tervikuna ja demokraatiale eriti. Euroopa Liit on olnud Haitile oluline pühendunud partner juba pikka aega. praegustes rasketes tingimustes teeme üleskutse kõikidele sidusrühmadele mitte langeda äh, vägivalda ja äh, jätkata poliitilist debatti, demokraatia on val-, on vajalik selleks, et Haiti saaks jätkusuutlikult areneda, suur aitäh! teile kõigile. suur aitäh ja nüüd kõigepealt fraktsioonide esindajad ja kõigepealt härra Stier, palun kaks minutit. proua president, ma tahaksin alustuseks õnnitleda proua Valencianot ja ka teisi kolleege, kes osalesid valmisvaatlusmissioonil Haitile ja kes äh, täheldasid, et põhimõtteliselt toimusid valimised demokraatlikult, nad panustasid valimis- protsessi, loomulikult täheldas ja mis, täheldati missiooni käigus ka igasuguseid äh, probleeme, see ei ole midagi üllatavat, arvestades äh, Haiti poliitilist olukorda, kuid siiski jõuti järeldusele, et kahe tuhande viieteistkümnenda aasta oktoobrikuus toimunud valimised olid äh, põhimõtteliselt seaduslikud, peeti kinni olulistest põhimõtetest ja seega valimistulemused peegeldavad ka rahva tahet igasugune teistsugune seisukoht tegelikult äh, paneks ju küsimärgi alla meie parlamendi legitiimsuse ja seega peab Euroopa Parlament äh, tun-, tunnistama ka Haiti valimiste esimese vooru tulemusi ja leidma äh, härra Martelli mantlipärija. tuleb teha kõike seda, et tagada kaasav protsess Haitil, mis äh, tagab institutsionaalse stabiilsuse ja seda siis enne seitsmendat veebruari. Haiti on ähm, maailma põhjapoolkera kõige vaesem riik, seitsekümmend protsenti inimestest elab allpool vaesuspiiri, tegemist on väga raskete majandusliku olukorraga ja kahe tuhande kümnenda aasta maavärin raskendas seda olukorda veelgi ei ole aega siin mingisuguseks poliitilisteks kähmlusteks, on vaja valitsust, mis rakendaks ellu poliitilisi reforme, tagaks Haiti poliitilise demokraatliku ülemineku ning ähm, jätkusuutliku arengu äh, ja tooks riigi välja sellest ekstreemsest vaesusest. suur aitäh ja proua Valenciano, palun! kõigepealt tahaksin ma kinnitada seda, et Euroopa liit ähm, on koos äh, Haiti rahvaga ning Haiti põhiseaduslike asutustega. Euroopa Liidu kodanikud ähm, seisavad ähm, Haiti palju kannatanud rahva kõrval. nüüd teiseks, mul oli au ja mul on endiselt au juhtida väga äh, kõrgesti kvalifitseeritud ekspertide rühma, kes on panustanud demokraatia arengusse maailmas ja tegid seda ka valimisvaatlusmissiooni raames. paraku aga valimisprotsess on, ei ole nüüd jõudnud lõpule, valimis, missioon oli väga korralik, nii et äh, võite täiesti rahus olla, kallid kolleegid, ja kui te ei ole, siis palun vaadake meie veebilehted ja näete, et meil on täielik äh, võime kinnitada, et kahekümne viienda oktoobri valimised Haiitil olid kõige nii-öelda puhtamad ja vähem vägivaldsed valimised Haiti ajaloos. ning lõpetuseks me saame kinnitada, et presidendivalimiste esimese vooru tulemuste järel oleks võinud tulla ka teine valimiste voor nüüd siis on tegemist poliitilise ummikseisuga Haitil ja Haiti inimesed ise peavad leidma sellele lahenduse. Haiti rahvas ja Haiti võimuorganid on need, kes peavad leidma väljapääsu sellest ummikseisust proua Kreetsu võttis juba selle teema väga hästi kokku, ma ei hakka seda kordama. nii et Haiti rahval on see kohustus, loodetavasti tehakse seda dialoogi kaudu, konsensuse otsimise kaudu, kuid meie tagasihoidlik soovitus, mis tugineb meie tõsiseltvõetavast korralikust tööst, on see, et korraldataks nüüd presidendivalimiste teine voor. see oleks kõige legitiimsem käitumisviis. me loodame, et lahenduse pakuvad välja Haiti võimuorganid ja rahvas ise ning loodetavasti tuleb ka Euroopa äh, Liidu teine valimisvaatlusmissioon, et äh, teist vooru ise oma silmaga näha. suur aitäh! suur aitäh ja proua Bilbao Barandika, palun! suur aitäh, proua president, suur aitäh teile, proua volinik! enne kui lähen teema juurde, tahaksin samuti ka mina tänada inimesi, kes on Äh, Haitile palju tööd teinud selleks, et raport välja töötada, suur aitäh ka Helena Valencianole koostöö eest, tema koordineeriva rolli eest siin Euroopa Parlamendi meeskonnas. mina äh, vastutasin valimisvaatlusmissiooni eest ja ma usun, et meie kõige suurem panus oleks see, kui me saaksime tagada, et toimiks, et toimuks teine presidendivalimiste voor, mis ei leidnud aset kahekümne neljandal jaanuaril, nagu oli ette nähtud. see protsess peab toimuma demokraatlikult, see on ainuke võimalus, kuidas eh, välja pääseda sellest eh, vahepealsest olukorrast ja võib-olla peaks siis ametisse nimetama ka näiteks ajutise peaministri kahekümne viiendal oktoobril toimusid täiesti rahulikult presidendivalimised, ja üheksandal augustil oli toimunud ka parlamendivalimised. nüüd aga on siiski, on vaja eh, teostada paremat kontrolli, ühtlasi ei ole kandidatuuride ülesseadmine olnud võrdne kõikide puhul, kuid kahekümne viiendal oktoobril eh, kui ka eh, üheksandal augustil tegelikult toimusid valimised täiesti korralikult. nagu me teame, on Haiti üks maailma vaesemaid riike. rahvas peab jõudma kaugemale sellest, et lihtsalt ähm, ähm, kuidagi toime tulla, äh, peab lahti ütlema vägivallast, peab pakkuma lootust inimestele. Nad üritavad liikuda edasi, panustades demokraatiale, dialoogile, õigusriigi põhimõtetele. Haiti rahval on vaja põhjust selleks, et tunda, et nemad ise otsustavad oma tuleviku üle ning nad peavad nägema, et nende äh, häältel on ka mingi tähendus inimestel on vaja anda lootust nende valimistega. on inimesed, kes lihtsalt kahtlevad kõiges ja nad on kannatanud väga palju vaesuse tõttu, nad väärivad demokraatlikke institutsioone ja selleks, et Haiti oleks õiglasem, jõukam ja nüüd peakski andma inimestele võimaluse demokraatlikult teises voorus valida endale uus liider, kes tagab riigi valitsemise, õigusriigi põhimõtted ning suudab saavutada vajaliku konsensuse riigi sees, aitäh! proua Veržia, palun. suur aitäh presidendivalimiste teine voor Haitil lükati jälle edasi. praegune ummik äh, poliitilisel maastikul Haitil on äh, murettekitav, kuid me ei peaks seda liigselt äh, dramatiseerima. Haiti rahval on pikad rasked ajad selja taga. mina osalesin kahekümne viiendal oktoobril valimismissioonil ja tahaksin tänada kõiki, kes minuga koos seal olid. ma näen, et Haiti elanikud äh, elavad väga raskesti üle seda valimiste edasilükkamist ning väga suur on ka mitteosalemise tase me näeme aga, et kõik see tuleneb äh, tõsistes, tõsisest rahulolematusest, äh, sellest äh, väga raskest sotsiaalsest olukorrast. kõige vaesem Haiti elanik on maailma kõige vaesem elanik. me näeme aga samas, et tegemist on potentsia-, suure potentsiaaliga riigiga. veeküsimus tuleb lahendada kaheksakümmend protsenti maavärina tagajärjel lubatud vahenditest on äh, välja jagatud, aga me näeme, et äh, piisab sellest, et selles riigis ringi sõita teedel, ähm, et näha, et suur osa abist ei ole kohale jõudnud. rahvusvahelisel äh, rah-, rahvusvahelised organisatsioonid on sekkunud ning see on ka oma jäljed jätnud. me peame andma uut hoogu valimisprotsessile ja looma institutsioonid, mis võimaldaksid praegusest äh, ummikust välja saada. me peame jätkama äh, Haitil toimuva jälgimist, eriti pärast just seitsmendat veebruari ning pärast seda, kui härra Martelli on ametist lahkunud. Äh, lugupeetud volinik, te võite meie peale lootma jääda, dialoog ja mm, konsensus on võtmeks siin, aitäh. härra Corrao, palun. suur aitäh, ka mina oleksin pidanud selles viimases äh, valimismissioonis osalema, see kahjuks tühistati, aga mis puudutab esimese vooru tulemusi, äh, siis äh, me näeme, et see ei ole viinud kuhugi. mida ütelda Haiti kohta? enne maavärinat oli juba väga palju vägivalda ning korruptsiooni ning pärast maavärinat näeme, et äh, sama olukord jätkub, äh, demokraatia on väga habras ja me võime kõhklemata ütelda, et kahe tuhande kümnenda aasta maavärin on äh, suureks osaks praegusest poliitilisest elust Haitil. me teame, et väga palju arutatakse erinevaid äh, seadusi, muuhulgas äh, mm, äh, kivimite kaevandamise kohta, hargmaiste ettevõtete tegutsemise kohta. me näeme aga, et ei ole suudetud tagada jätkusuutlikku arengut selles riigis ja ma sooviksin, et komisjon äh, võtaks tõesti otsustava rolli siin ning äh, selle küsimuse lahendamisel. suur aitäh, härra Pantseri, palun. suur aitäh. pärast valimisprotsessi algust kakskümmend viis oktoober oleme me nüüd jõudnud Haitil väga tõsise poliitilise ebastabiilse olukorrani, mis on kõikuma löönud niigi hapra tasakaalu riigis, mis kannatab äärmise vaesuse all. Euroopa Liidu valimismissioon näitas, et tegelikult valimised toimusid äh, normaalses kliimas ning äh, välja arvatud mõned vahejuhtumid peeti kinni rahvusvahelistest standarditest. hoolimata sellest, äh, kes kaotas, on äh, levinud põhjendamata kahtlused. ajakirjandus on äh, kaasa aidanud äh, sellele, et arvatakse, et valmistulemusi rikuti. koos Helena Valencianoga oleme me üritanud töötada selle nimel, et valimistule, et valimised lõpeksid hästi. Euroopa Liidul on siin äh, konkreetne ülesanne, me peame pöörduma kõikide osapoolte pooleni, kutsuma üles, üles näitama moraalset poliitilist vastutustunnet omaenda rahva nimel, selleks, et üle saada praegusest poliitilisest äh, tupikust ning äh, kinni pidada kahekümne viienda oktoobri valmistulemustest. on vaja, et kiiresti äh, pandaks paika uus ajakava, mis põhineks siis esimese vooru tulemustel. lugupeetud volinik, me loodame, et ka Euroopa Komisjon äh, saab toetada seda ning äh, edasi töötada selle alusel. me kõik äh, peame kaasa aitama Haitil demokraatia teel edasi käia, tagada stabiilsus ja turvalisus ning leida vastuseid niivõrd paljudele probleemidele, millega see riik silmitsi seisab muuhulgas sotsiaal-, majandusprobleemid ning samuti aidata üle saada maavärina kahjudest aitäh! proua Mitsi, palun, poolteist minutit. <clears throat> suur aitäh! olgugi, et valimised Haitil äh, toimusid ausalt, oli ikkagi probleeme ja teine voor on nüüd kaks korda edasi lükatud. ühe parlamendi vaatlejana äh, teises voorus tahaksin ütelda, et tegemist oli tõesti väga kahetsusväärse juhtumiga. nelikümmend kaheksa tundi enne valimisi ajutine valimiskomisjon lükkas teistkordselt edasi äh, valimised, aga nüüd lõplikult äh, sellele järgnesid äh, vägivaldsed meeleavaldused, süütamised ja tapmised Haiti on üks vaesemaid riike maailmas ja neil on muutust vaja. kui seda ei tule, siis häda ja vaesuse suureneb, selle põhjuseks on diktaatorlus, korruptsioon, tervishoiu puudulikkus ning samuti kahe tuhande kümnenda aasta maavärina tagajärjed. valitsusel on vaja tagasi saada rahva usaldus, vägivallale tuleb lõpp teha ja Haiti elanikel peab olema võimalik äh, osaleda vabadel ja ausatel valimistel. Euroopa Liit saab abistada läbi erimissiooni saatmise koha peale, mis peaks aitama äh, poliitilistel jõududel läbi rääkida ähm, uue valimiskuupäeva paikapaneku osas ning vägivallale lõpu tegemise osas ning samuti peaksime pakkuma kiireid lahendusi kriisile. suur aitäh ja proua Kienge viimasena. Äh, suur aitäh ka mina tahaksin tänada äh, kolleeg Valencianot ja kõiki teisi, kes osalesid äh, missioonis. Euroopa Liidu valimismissiooni delegatsiooni liikmena kahekümne viiendal oktoobril kaks tuhat viisteist ma nägin, et äh, see riik kannatab endiselt äh, maavärina tõsiste tagajärgede all, äh, mis leidis kuus aastat tagasi. olukord ei ole normaliseerunud, äh, väga palju on vastuolusid selles riigis, aga kõigest sellest hoolimata soovivad nad ikkagi vabasid demokraatlikke valimisi korraldada me loodame, et nii ka läheb. tänu meie kohalviibimisele Haitil kahekümne viienda oktoobri valimised toimusid normaalselt ja ilma pettusteta, seda äh, reeglitest kinni pidades, nagu ka mu kolleegid äh, tunnistasid. rahvas äh, osales entusiastlikult ning see muutis veelgi olulisemaks meie viibimise saarel. aga me näeme, et väga kehv on usaldus kohalike institutsioonide vastu. Haiti rahvas hääle äh, hääletas ning avaldas oma arvamust, me peame sellega arvestama ja me peame eh, oma missiooni lõpule viima, tagama, et võimalikult eh, lühikese aja möödudes eh, saavad Haitil paika demokraatlikud institutsioonid, mis peaksid aitama riigil välja tulla niivõrd habrast olukorrast. valimismissiooni kohustuseks on samuti demokraatia edendamine julgeoleku ja rahu tugevdamine. ma usun, et me peame jätkama, äh, jätkama tööd, sellepärast et see protsess ei ole veel lõpule jõudnud. suur aitäh, vaba mikrofon, härra Poltšak, esimene kõneleja. Děkuji paní předsedkyně za udělení slova. Já souhlasím s tím, co řekla paní. Ma tänan. Ma olen nõus sellega, mida proua volinik ütles. Jah tõsi on see, et äh, kui mõnes riigis puhkeb institutsionaalne kriis seetõttu, et üks äh, valimiskandidaat ei austa valimistulemusi ja süüdistab äh, valimispettuses teist poolt, siis tekib kaos. ja ei ole võimalik nüüd olukorda lahendada seda moodi, et jätta inimesed nüüd korda jah, härra Karaud ei soovinud seda. ma arvan, et me peame võib-olla saatma sinna veel ühe missiooni, et tugevdada äh, rahva motivatsiooni ja usaldust valimisprotsessi vastu, me ei tohi kindlasti äh, käed rüpes istuda. aitäh, härra Marjas. suur aitäh. Kreeka saadikuna tahaksin väljendada solidaarsust Haitiga. Haiti oli üks esimesi, kes tunnustas äh, Kreeka sõltumatust äh, pärast äh, iseseisvuse nimel peetud lahinguid tuhat kaheksasada kakskümmend üks me näeme praegu järgmist paradoksi Haitil, rahvusvaheline üldsus juhib rahalisi vahendeid, mis ületavad kümnekordselt riigieelarve. aga isegi nende vahenditega ei ole õnnestunud äh, korraldada riigis demokraatlikke valimisi. see on põhjuseks, miks Haiti elanikud äh, mässama hakkasid. jah, tõepoolest tulemused vaidlustati, oli vägivalda, äh, vaidlustati valimiste tulemused, nagu ma ütlesin, tegemist oli siis esimese vooruga kahekümne viiendal oktoobril, teist vooru lükatakse pidevalt edasi ja Haiti rahvas Äh, tahab äh, demokraatlikus riigis elada. härra Jakovtšik. suur aitäh. kui jaanuaris kaks tuhat kümme tabas maavärin Haitit hukkus üle kahesaja tuhande inimese, me kõik näitasime üles solidaarsust ja avaldasime kaastunnet teadsime tegem-, juba toona, et tegemist oli ühe maailma vaesema riigiga ning nii ehk nii Haiti rahvas pidi toime tulema ebastabiilses korrupeerunud äh, õhkkonnas. eelmise aasta valimised, mis korraldati ausalt ja vabalt äh, vastavalt äh, meie kolleegidest vaatlejatele, me lootsime, et nende valimiste alusel siis hakkab pihta uus stabiliseerumise ajajärk, kahjuks nii see ei läinud Euroopa on aidanud Haitit kõige raskematel hetketel. me olime Haiti kõrval ka valimiste käigus ja me peame jätkama, sellepärast et meie abi on hädavajalik Haiti rahvale. suur aitäh, sellega on vaba mikrofon läbi ja nüüd kokkuvõtteks palun volinik Gretšu Uh, uh, suur aitäh väga kasulike äh, arvamuste vahetus ja ma tahaksin tänada kõiki liikmeid äh, nende sõnavõttude eest ja jõupingutuste eest äh, otsida lahendust praegusele tupikseisule Haitil. muidugi me teame, teemaks on kriis pärast valimisi, kuid ma peaksin ütlema, et te kõik teate, et Euroopa Liit on tuge pakkunud Haiti rahvale, ühele vaesemale riigile maailmas juba pikki aastaid ja seda eriti pärast äh, kahe tuhande kümnenda aasta maavärinat. pooled Haiti elanikest on mingil, äh, ühel või teisel viisil saanud abi meilt, aga me kõik jah, nõustume sellega, et me peame kasutama Euroopa Liidu diplomaatiat ja ka teisi vahendeid selleks, et äh, aidata Haiti elanikele endile leida lahendust kriisist välja tulla ning äh, kinni pidades demokraatlikest väärtustest ja inimõigustest tahaksin veel kord äh, väljendada oma tänu parlamendi valimisvaatlusmissioonile ja tahan teid tänada ka selle eest, et olete aidanud küsimust rahvusvaheliste küsimuste päevakorras hoida. suur